läbipaistvus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute juures ning esimesena saabki sõna härra raportöör kolleeg Soru, palun. onorevoli kolleegi, siamo ormai giunti quasi alla fine del percorso. aitäh, president, austatud komisjoni asepresident. me oleme jõudnud peaaegu selle seadusandliku menetluse lõppu, millega mina olen tegelenud viimased poolteist aastat ning ma loodan, et me saame selle tulemuse edukalt, sellele edukalt joone alla. asi puudutab väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid mina olen tulemusega üldjoontes rahul, mitte ainult sellepärast, et see on minu esimene seadusandlik raport, millega ma Euroopa Parlamendis olen tööd teinud, vaid ka sellepärast, et usun, et oleme leidnud hea kompromissi kahe põhilise eesmärgi vahel selle õigusakti osas. et ühelt poolt siis tõhusad läbipaistvad turud aga samas teiselt poolt ka selged reeglid ning läbipaistvuse garantiid, mis aitavad vältida süsteemse riski tekkimist finantsturgudel. kriis, mis puhkes kaks tuhat seitse Ameerika Ühendriikides ning kiiresti, kiiresti haaras enda küüsi kogu Euroopa, on selgelt välja joonistanud mitte ainult selle, kuidas maailma pangandussüsteem on praegu väga tihedalt seotud vaid lisaks ka, kuidas tihedalt on omavahel seotud nii pangandussüsteem kui varipangandussüsteem. ning äh, see asutuste võrgustik on siis täitnud ülesandeid, mida traditsiooniliselt täitsid pangad, aga nad ei allunud samale regulatsioonile, millele pidid alluma pangad. Euroopa Keskpanga juhatus, Euroopa Keskpanga nõukogu ütles, et see varipangandussüsteem oli liiga suure finantsvõimendusega ning võis võtta endale liiga palju kohustusi ja seega suurendas riski kogu süsteemile tervikuna. hinnati, et varipanganduses kaks tuhat üksteist seisuga oli viiskümmend üks triljonit eurot, neli korda Euroopa SKT. ning väärtpaberi, väärtpaberitega finantseerimise tehingud olid väga laialt levinud, seetõttu härra Liikaneni, Liikase juhitud ekspertide rühm Euroopa Komisjoniga koos on koostanud mitmed soovitused, suurendamaks süsteemi läbipaistvust ja ja turvalisust samas tagades turul likviidsuse, mis on vajalik eh, tehingute finantseerimiseks. ning eh, normid, mis antud õigusaktid sisalduvad, ongi suunatud selle turu reguleerimisele. kõigepealt siis määrus nõuab, et tehingud registreeritaks keskses andmebaasis, mis võimaldab hinnata tehingute mahtu nii äh, tavapärases panganduses kui varipanganduses. teiseks nõutakse läbipaistvuse suurendamist in-, investorite ja investeerimisfondide vahelistes suhetes ning lõpuks reguleeritakse tehingute tulemi uuesti kasutamist ehk siis äh, väärtpaberite pantimist üritatud lihtsustada. teiste Ähm, aktide, reisiakte ja nende rakendamist, mis puudutavad äh, finantsturge. ning on, oleme üritanud siis äh, suurendada turvalisust tehingutes, muuhulgas ega, EKP tehingutes, nii et seetõttu olen seisukohal, et tegemist on hea kompromissiga, mis homme hääletusele läheb. aitäh, härra raportöör Euroopa Komisjoni poolt nüüd asepresident Valdis Dombrovskis, palun. okei okay., for another time, thank you, chair, another uh... aitäh uuesti sõna andmast, austatud president, austatud liikmed, mul on hea meel, et mul on täna võimalik rääkida väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute määrusest, SFTR-ist ning tänan härra Soorut ja variraportööre selle töö eest, mis nad on ära teinud nimetatud ettepanekuga. määrus on väga oluline osa meie tegevusest finantsturgude läbipaistvuse ja turvalisuse tagamiseks. see aitab vähendada varipanganduse riske vastavalt Finantsstabiilsuse Komitee nõuannetele, mis on heaks kiidetud ning list täiendab neid meetmeid, mis on juba olemas varipanganduse osas, kus me oleme näiteks reguleerinud riske tuletisinstrumentide turul ning eh, taganud investeerimisfondide reguleerituse. inimesed, kes on selle ettepaneku arengut jälginud, teavad täpselt, et eh, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud on tehingud, kus kasutatakse väärtpabereid tagatisena raha saamiseks või vastupidi. Nad on oluline osa Euroopa finantsturgudel äh, Äh, raha saamise viisidest, nad äh, aitavad investeerida ning riske juhtida. ning nad on olulised ka Euroopa Keskpanga poliitikas. finantskriisi ajal sai selgeks, et me ei teadnud täpselt, mis nendel turgudel ikkagi toimub. ilma usaldusväärsete andmeteta oli järelevalve raskendatud. Euroopa Süsteemsete Riskide Komisjon ning Euroopa Keskpank ja Finantsstabiilsuse Komitee kõik on seisukohal, et läbipaistvus nendel turgudel võimaldab riske paremini juhtida ning teha paremini informeeritud investeerimisotsuseid ning selline on ka komisjoni seisukoht. seetõttu on mul hea meel, et me oleme jõudnud, jõudmas peaaegu lõplikule kokkuleppele õigusakti osas, mis suurendab läbipaistvust. mul on hea meel, et parlament on nii tõsist tööd teinud selle küsimusega ning ma usun, et poliitiline kokkulepe, millele te olete jõudnud nõukoguga, on äh, hästi tasakaalus. see suurendab läbipaistvust kolmel viisil. kõigepealt see suurend-, see kohustab teavitama väärtpaberitehingutest äh, kauplemisinfo hoidlatesse, mis, äh, mis aitab koguda informatsiooni ja rakendada vajalikke meetmeid, kui nad on vajalikud. teiseks muutuvad tehingud läbipaistvamaks investorite jaoks nii investeerimiseelsete dokumentide vormis kui ka aruannetes see annab investoritele andmeid, mis on neile vajalikud, et teha õigeid investeerimisotsuseid. kolmandaks, suureneb selgus väärtpaberite kasutamise, uuesti kasutamise osas. see väldib dominoefekti tekita-, tekkimist, kui näiteks üks väärtpaber, kui ühte väärtpaberit ei, ei lunastata ja siis hakkab kukkuma terve rida järgnevaid väärtpabereid Äh, on ette nähtud üleminekuaeg või, või rakendamisaeg, mis äh, võimaldab selle korrektselt rakendada ning on ette nähtud erandid VKE-dele ja piiratud aruandluskohustus äh, ainult selle määraga, mis on vajalik tõhusaks järelevalveks. laiendatakse järelevalveorganite ringi, kes pääsevad vastavale informatsioonile juurde. Euroopa äh, väärtpaberituru regula-, reguleerivad äh, asutused valmistavad ette standardid aruannete jaoks ning teeme ESMAga koostööd selleks, et need ühtlaselt rakendatakse üle kogu Euroopa Liidu. komisjon on pühendunud proportsionaalsele õigusloomele, äh, mis tagaks tasakaalu majanduskasvu püüdlemise, riskide ja juhtimise vahel. läbipaistvus on väga oluline osa sellest õige informatsiooni kättesaadavaks tegemine aitab invest-, investoritel teha kaalutud otsuseid, käituda vastutustundlikult, mitte võtta liigseid äh, kohustusi ning teha, teeb kõike seda tõenduspõhiselt. väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute määrus on väga oluline samm sellel teel, ma ootan huviga homset hääletust, aitäh! Äh, aitäh! nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei. proua volinik Danuta Hübner, poolteist minutit, palun. Thank you, eh, president. aitäh, president. asepresident Dombrovskis, head kolleegid, uus määrus toob kindlasti juurde läbipaistvust finantssektorisse meil tekib parem arusaamine sellest, mis toimub varipanganduse süsteemis, kes mis tehinguid kellega teeb, mis varad nendes tehingutes käivad ning mis tingimustel. see aitab kindlasti kaasa, aitab turu, turuosalisi ning läbipaistvus kindlasti aitab vältida seda, et pangandussektorist lähevad tehingud varipangandusse põhjendamatult. seetõttu on väga oluline, et informatsioon väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest läheks eh, siis eh, hoidlatesse, kus ta investoritele kättesaadav on. ning väga hea, et eh, institutsioonid on leppinud kokku selle määruse võimalust kasutami-, kasutamises Miiris muudatuse tegemiseks, et informatsioon muuta kättesaadavaks asutustele, mis pärast Emirit on loo-, loodud väga oluline on, et äh, järelevalves on meie käsutuses õige informatsioon. lisaks on muud, tehtud tehniline muudatus, mis peaks Euroopa Komisjonile muutma lihtsamaks ja kolmanda riigi järelevalveasutuse äh, või korralduse tunnu-, tunnustamise võrdväärseks Euroopa Liidu omadega ning väga hea, et aruandluskohustusest on vabastatud VKE-d kui oma tehingutes investeerimisfondi või pangaga ning äh, kohustus jääb üksnes siis vastaspoolele. aitäh! aitäh. nüüd kolleeg Jonas Fernandes sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada Renato Sorut selle tehtud töö eest. homme hakkame määrust hääletama usun, et tegemist on väga olulise etapiga, millega, mille läbimisega me jätame selja taha läbipaistmatuse sellel turul ning äh, reguleerime selle, see on meie fraktsiooni jaoks väga oluline, et edaspidi tehingud sellel turul alluvad järelevalvele. meil on vaja parandada selle informatsiooni kvaliteeti, mida turuosalised annavad. ning äh, usun, et oleme selle tekstiga jõudnud märkimisväärse sammu edasi. viimane asi veel. selle suure Euroopa Liidu projekti raames kapitaliturgude reguleerimisel tuleks vältida seda, et paralleelsektorid hakkavad arenema kontrollimata viisil. meil on vaja regulatsiooni läbipaistvust ning sellest lähtudes just peame oma kapitaliliidu teed edasi minema. aitäh! nüüd ECR, härra Sukk. aitäh! raporti esmane eesmärk oli suurendada finantsläbipaistvust Euroopa Liidus ning seda on võimalik saavutada, kui me suurendame niisuguste tegevuste läbipaistvust nagu näiteks väärtpaberitega seotud tehingud ning muud sarnased tehingud, mis on samastatavad äh, väärtpaberite kaudu finantseerimisega. ECR koos EPP ja ALDE-ga on esitanud muudatusettepanekud, mis me usume aitavad äh, selgitada teatud äh, ebaselgeid kohti. näiteks vähendasime nõudeid informatsiooni esindamisele noteeritud äriühingute osas ning jätsime välja sätte, mis on seotud tagatise vähendamisega. samas arvame, et tasub olla ettevaatlik, kui me räägime mehhanismidest, mis on suunatud selle eesmärgi saavutamisele, mida taotletakse. aitäh! nüüd ALDE nimel Philip de Backer, palun. kaks minutit. aitäh, austatud volinik, head kolleegid. tõenäoliselt ei ole tegemist kõige tulisema aruteluga äh, selle näol, mis praegu aset leiab parlamendis, aga igal juhul selle dokumendiga me suurendame finantsstabiilsust väga olulisel turul Euroopas. finants, väärtpaberite kaudu rahastamise tehingud on väga oluline osa meie turust ning väga hea meel on mul näha, et läbirääkimismeeskond on leidnud siin väga tasakaaluka lähenemise. ning et arvestatud on kõiki vastava turu osalisi ning püüe-, püüdlet-, püüeldud tõesti tasakaalustatud lähenemise poole. ning lõppkokkuvõttes võib oodata, et see aruandluskohustus on tõesti õige ja tasakaalustatud ning äh, tekitab äh, aruandluskohustuse kolmes valdkonnas. kõigepealt tuleb äh, kõikidest väärtpaberite kaudu rahastamise tehingutest teavitada kauplemisinfo hoidjat ning siin on VKE-de aruandluskohustust vähendatud, kohustades aruandeid esitama nende vastaspoolt. nüüd peavad, edasi peavad investorid teavitama vastavatest tehingutest oma investoreid ja investorid saavad seega investeerimisotsuse tegemisel vastavat riski hinnata ning kolmandaks suurendatakse eh, väärtpaberite uuesti kasutamise läbipaistvust. et pooled peavad eh, teavitama sellest ja vastavatest riik-, riskidest ning eh, väärtpabereid võib uuesti kasutada üksnes teatud juhtudel ning siis, kui, kui omand on üle läinud vastava kohustuse osas väga oluline on ka mõistlik rakendustähtaeg, me tahtsime vältida probleeme, mis tekkisid eh, EMI rakendamisega ning parandada teatud puudujäägid selles osas. kõigil pooltel peaks praegu jääma piisav aeg nõuete rakendamiseks ning eh, kokkuvõttes usun, et me oleme leidnud väga tasakaaluka lähenemise, oleme taganud läbipaistvuse väga keerulisel turul, samas eh, kehtestades minimaalselt koormusi kõigile osalistele. loodan, et kõik toetate mind selle poolt hääletades homme. aitäh, ND. Bernard Monon, palun. üks minut. aitäh, härra asepresident, head kolleegid. varipangandus on oht kogu maailma panganduse stabiilsusele need eh, igasugused vahetustehingud ja muud kahtlased tehingud ohustavad kogu süsteemi, kuna jäävad järelevalve alt välja. triljonid varades keerlevad praegu täiesti läbipaistmatult. määruse ettepanek väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute osas kohustab turuosalisi läbipaistvusele. ent see ei ole piisavalt ambitsioonikas ning peaks olema märksa siduvam muuhulgas ka antud tagatiste uuesti kasutamise osas peaks regulatsioon olema ra rangem. peaks selgelt eristama eh, deponentpanka ning tegelikku panka ning mitte jätma ebaausatele poliitikutele, keda mõjutab panganduslobi, ruumi neid kohustusi moonutada Um... aitäh. nüüd proua Romana Tomk, poolteist minutit. aitäh. ülemaailmne kriis on meile ja teistelegi näidanud, missugused puudujäägid meie finantssüsteemides on. see näitas, kui ruttu võib, võivad nendel turgudel, kui lihtne on toime panna kuritegusid. jah, finantstehingutest on võimalik saada väga suuri kasumeid. väga kiiresti võib saada rikkaks selles valdkonnas. ent sama kiiresti, kui suured kasumid võib sellel turul saada ka märkimisväärset kahju ja seda me tahaksime takistada. me peaksime takistama seda, et lõpuks maksumaksja peab seda koormat kandma hakkama. ma olen päri sellega, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, mitte ainult pankade puhul, vaid ka teiste finantsinstitutsioonide puhul. aga tahaksin märkida veel midagi. Sloveenias oli meil märkimisväärseid probleeme pangandussektoriga ning äh, maksumaksja pidi päris tugevalt õla alla panema ja me ei tea siiani, kes vastutav on minu partei Sloveenias nendele küsimustele, kui, mis ta esitas pangandussektoris toimunu kohta, sai ainult ühe vastuse. et see on panga, pangasaladus, pangasaladus, pangasaladus. loomulikult on pangasaladus oluline, aga ma ei saa aktsepteerida seda, et, et seda ära kasutatakse. mis puudutab Euroopa Liidu tasandit, siis peaksime me asja reguleerima teistmoodi ning ma loodan, et see, see regulatsioon hakkab kehtima igal pool aitäh. proua Niina Kill. aitäh, president. tänan oma head kolleegi Renato Soorut väga hea raporti eest ta on taganud selle, et väärtpaberite kaudu rahastamise tehingud saavad Euroopas tulevikus olema läbipaistvamad väärtpaberite kaudu rahastamise tehingute raporti ülesanne on muuta meie pangandus turvalisemaks, tõhustada järelevalvet ning muuta tehingud ohutumaks. ning niimoodi on võimalik tagada parem likviidsus järelturul ning tagada kapitali parem rakendamine. me suurendame antud juhul me, me tõhustame järelevalvet äh, riskide kontsentreerumise üle ning vastaspoolel olevate koormuste üle. mul on väga hea meel, et sellega heidetakse suuremat valgust panga, pangandussektori kõrvalsektorile. me ei saa keskenduda ainult pangandussektorile, jättes reguleerimata väga suure riskimääraga sektori ja tehingud, mis panganduse kõrval toimuvad ja on väga olulised kapitaliliidu seisukohast vaadates, aitäh! Äh, äh, aitäh! ja nüüd proua Kappel, palun. aitäh. aitäh. Eh, hiljemalt eh, finantskriisi lahvatamise eh, peale me teame, et reguleerimist ei pea mitte ainult pangandussektoris, vaid ka varipanganduses parandama. ja me teame, et varipangandus on vägagi tihedalt seotud pangand-, ka pangandussektoriga ja seal tehakse väga palju finantseerimise tehinguid ja seetõttu järelevalve äh, eeskirjad võimaldavad ka riske vähendada ja need äh, aitavad ka reguleeritud pangandussektoris äh, riske vähendada, samuti äh, tänu aruandlusele ja kauplemisteabe hoidla nõuetele on läbipaistvus suurendatud ja võimaldab ka börsil noteeritud ettevõtetel väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, tehingute kohta infot edastada ja raportöör on väga palju tähelepanu pööranud ka operatiivkuludele, mis kaasnevad siis nende uute aruandluskohustustega, et need kulud oleksid võimalikult väiksed ja samuti uued eesme-, eeskirjad ja standardid näevad ette erinevaid äh, meetmeid, mis puudutavad ka äh, tuletisinstrumente, börsiväliseid tuletisinstrumente ja siin on tõesti tegu parema õigusloomega. Äh, aitäh ja nüüd härra Toomas Mann, poolteist minutit palun. aitäh, härra äh, asepresident ja teel Euroopa äh, Liidu, Pangandusliidu poole me oleme palju edusamme saavutanud, kuid äh, me peaksime äh, keskenduma ka mittepangandussektorile, me peaksime rohkem valgust tooma varipangandussektorisse ja on vajalikud meetmed selleks, et ähm, ESMA ja teised asutused, Frankfurt on mainis, Euroopa Keskpank, teised asutused saaksid olukorda ka hästi hinnata, tänu sellele ka investorid saavad paremat infot väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud võivad äh, mõjutada finantssüsteemi stabiilsust äh, näiteks tänu sellele, et äh, finantsvõimendus liigselt suureneb. minu kolleeg Danuta Hübner ütles õigesti, et varem tehtud tugevdatud reguleerimine viinud sellele, et pangandusega sarnased tehingud ei peaks jõudma varipangandusse, et need ei tohiks sinna üle kanduda meil on vaja selgeid ähm, sanktsioneerimismeetmeid ja seetõttu ma toetan seda äh, kokkulepet, äh, mis praegu on saavutatud teel trialoogide poole ja härra Dombrovskis ütles, et äh, tegu on tõesti olulise meetmega selleks, et jõuda läbipaistvuseni ja ma olen nõus sellega ja majanduses on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutel äärmiselt oluline roll ja seetõttu on äärmiselt oluline sellega seotud ohtusid leevendada ja samal ajal ka vähendada VKE-de koormust nii palju kui võimalik. Äh, aitäh. nüüd Arvet Sand, palun. aitäh meil on vaja panku, finantsinstitutsioone, mis eh, toimivad vastavalt eh, läbipaistvuse nõuetele, kuid eh, samas me näeme, et Euroopas on suur investeeringute lõhe tekkinud. me peame saavutama tasakaalu erinevate huvide vahel uute järelevalvesüsteemide loomine väärtpaberiturul on kindlasti vajalik, kuid me peame tagama selle, et see oleks eh, meie aja majandusnõuetega kooskõlas. Euroopas on vaja enam investeeringuid ja tundub, et Euroopa Liit praegu on edastanud vägagi segast eh, sõnumit, ühelt poolt peavad pangad justkui olema proaktiivsed, ja peaksid majandustegevust laiendama, kuid teiselt poolt öeldakse pankadele, et nad peavad äh, uutest äh, reeglitest, ametialastest reeglitest äh, kinni pidama me ei peaks ise liialt hoogu andma juurde liigsete riskide levimisele. nüüd kolleeg Moska, üks minut, palun Okay. teda ei ole saalis kohal. nüüd vaba mikrofon. kolleeg Poltšak, palun. <clears throat> suur tänu. me kõik e, nõustume, et enam peaksime heitma valgust e, varimajandusele sellele hallile alale, kus äh, pangad toimivad. üks kolleegidest siin ütles, et äh, peaksime eristama spekulatiivse panganduse äh, tavapangandusest, seda pakuti välja, kuid ma ei ole päris kindel, kas see on õige viis edasi liikuma me peaksime tegema tööd selleks, et riskantsed äh, spekulatsioonid väheneksid suure finantsvõimendusega tehingud, mis toovad endaga kaasa kogu süsteemi kokkuvarisemise ohu. ja lõpetuseks äh, sooviksin äh,

praegu on ohud pangandussektoris väga suured, juba kolm aastat on äh, läbi viidud äh, uurimusi, milles äh, täpselt seisneb varipangandus ja nüüd tundub, et me teame seda sektorit, tunneme seda sektorit palju paremini kui mõni aeg tagasi, kuid sellest hoolimata kogu see süsteem, paralleelpanganduse süsteem on arenemas palju kiiremini, kui meie suudame reageerida tahaksin komisjoni tähelepanu juhtida ka sellele, et me peaksime edasi liikuma sel teel väga kiiresti, me toetame komisjoni selles, sest need väljakutsed, millega me vastakuti seisame, on väga suured, ilma reguleerimata see sektor võib äh, lihtsalt kontrolli alt väljuda, nii et palun tegutsege väga kiiresti, härra volinik. aitäh. tore, see, sa oled pilotis, notis marjas järgmine kolleeg, palun. finantskriis äh, aastal kaks tuhat kaheksa näitas, et oluline on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul tagada läbipaistvus varipangandussüsteemi tuleb äh, reguleerida selleks, et ennetada uusi kriise. me juba kuulsime, kui keeruline on seal olukord tagatistega, väärt, väärtpaberi turgudel on palju erinevaid ohtusid ja seetõttu meil on vaja ka paremini kontrollida seda niinimetatud varipangandussektorit, et ei tekiks liiga suurt finantsvõimendust sellel, selles sektoris ja loomulikult äh, siis võib ka küsida, et kuhu see kapital suunatakse sellepärast et eelkõige on tegu just kasumiga ja kasumi tagaajamisega, mitte majanduskasvu suurendamisega, tööjõu loomisega, seetõttu me peame selle kasiinomajanduse lõpetama. kogu äh, varipanganduse süsteem on äh, selline, kus enamik äh, süsteemsetest riskidest, äh, riskidest pärineb ja mis viisid ka kahe tuhande üheksa, üheksanda aasta majanduskriisini. enam peaks tähelepanu äh, pöörama just väärtpaberite tagatisena kasutamisele ja seda valdkonda enam reguleerima me va-, näeme, et äh, õiguslikud ettepanekud on praegu kõrvale lükatud, enam on äh, pööratud tähelepanu äh, regulatsioonidest loobumisele ja mitte nii, niivõrd palju väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutele. me ei tohiks unustada neid õppetunde, mis me saime kahe tuhande üheksanda aasta kriisist äh, Äh, poliitikas peab siiski finantssektorit reguleerima. aitäh kolleeg Vallile, ütleb president, nüüd on aeg komisjoni poolt Valdis Dombrovskise sõnavõtule. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed hea meel on, et nii paljud teist toetavad äh, seda algatust, mis suurendab läbipaistvust finantsturgudel. me loodame, et äh, selle protsessiga saame ühele poole nii kiiresti kui võimalik ja see aitab meil siis seda süsteemi ka käivitada, niipea kui andmed on kogutud, võime enda analüüsi läbi viia potentsiaalsete riskide kohta ning tagada selle, et need riskid oleksid maandatud esma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks peaks selle analüüsi ähm, läbi äh, viima äh, selles osas, mis puudutab siis väärtuskärpeid ja see peaks kokku langema ka rahvusvaheliste jõupingutustega selle, seda valdkonda reguleerida. siin äh, võetakse arvesse ka Finantsstabiilsuse Nõukogu seisukohta ja tänase päeva seisuga ma sooviksin, et te toetaksite seda algatust ka hääletusel selleks, et investorid saaksid langetada teadlikke valikuid ja selleks, et meie turud oleksid turvalisemad, aitäh! Um, uh, aitäh, härra asepresident! nüüd aga annan sõna uuesti raportöörile, kolleeg Renato Soorule. aitäh, härra president, ma hindan kõrgelt neid märkusi, mida kuulsin täna siin kojas kolleegidelt, pea kõik toetavad seda seadusandlikku akti, mille osas me hääletama asume ja võtsin arvesse ka neid muresid, mida mõned kolleegid väljendasid, näiteks äh, kolleeg Valli. see, et me lasime käest võimaluse piirata finantsvõimendust ja et me ei piiranud seda arvu kordi, mida ühte väärtpaberit võib kasutada, kuid tegelikult Finantsstabiilsuse Nõukogu tegeleb selle teemaga ja peame vaatama, mis nende analüüsist selgub. ülereguleerimine on samuti ohtlik, eriti just turul, mis on niivõrd, mis on niivõrd väärtuslik likviidsuse allikana turgudele ja seetõttu ma arvan, et äh, me peaksime toetama seda teksti, mis põhineb laial konsensusel ja tahaksin tänada ka variraportööre tehtud töö eest, samuti äh, personali komisjoni ning äh, finantsteenuste peadirektoraati ning ähm, komisjoni asepresidenti tehtud töö eest uh,. Uh, uh, Mr. Rapporteur uh, Äh, aitäh, härra raportöör. nüüd on arutelu lõppenud.